Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται η διακοπή σας συνεδρίες. Tere päevast, alustagem oma sessiooniga. Eilse kohtumise protokoll on laiali saadetud, tahaksin äh, teilt küsida, kas teil on selle kohta mingisuguseid märkusi? ei, seega protokoll on heaks kiidetud esimene punkt on ühisarutelu, mis puudutab